teilgi on nimekirjas, igalühel on üks minut kõneaega ja proua Nina Jill, palun. proua Killi pole saalis ja seega härra Pospišil üks minut. suur tänu. ma tahaksin selgitada oma hääletust äh, mis puudutab Islamiriigi resolutsiooni, tegemist ei olnud nimelise hääletusega ja ma tahaksin, et äh, minu äh, valijad äh, Tšehhi Vabariigis ja Euroopa kodanikud teavad, et ma olin selle resolutsiooni poolt, sellepärast et ma arvan, et Islamiriik ei ole mingisugune väga ohtlik asi, see ei ole riik, see ei ole organisatsioon, aga see on inimeste rühmitus, kes viib inimsusevastaseid kuritegusid ellu ja me peame toetama oma liitlasi selle vastu võitlemises. oluline on see, et liitlaste vahel koostööd tihendataks ning tagada on vaja ka seda, et kas me peaksime suurendama oma kohalolu piirkonnas, et islamiriigi vastu võidelda. kui me midagi ei tee, siis võib islamiriik levida ka teistesse riikide, nagu me oleme näinud Põhja-Aafrikas praegu. härra McCarthy't ei ole saalis ja sellepärast saab järgmisena sõna härra Boltšak. suur tänu, härra president. ma tahaksin öelda, et ma hääletasin selle resolutsiooni poolt. ma arvan, et äh, siin ei olnud rahvasaadikuid, kes ei oleks selle resolutsiooni poolt hääletanud. aga oma hääletuse selgituses tahaksin ma öelda, et vajalik on see, et Euroopa Liidu liikmesriigid ja teised liitlased oleks äh, loomas ühtset liitu ja ühtset tegevust Islamiriigi vastu. ideaalis äh, võiks anda ÜRO Julgeolekunõukogu selleks mandaadi ja mul on väga hea meel, et mul on see võimalus seda vajadust siin täna rõhutada. loomulikult me võime Islamiriigi hukka mõista, aga kui liikmesriigid ja liitlased üle ilma ei leia piisavalt jõudu selleks, et selle teemaga tegeleda, siis ma arvan, et Islamiriigist meile jagu ei saa. härra Jaar, üks minut. aitäh mina hääletasin ka selle resolutsiooni ettepaneku poolt ja ma tahan öelda, et kõik punktid selles resolutsioonis on õiged, eriti meeldis mulle punkt number üheksa resolutsioonis, sest siin pööratakse tähelepanu ka põhjustele. tõesti tähtis on see, et me et Iraagi valitsuselt nõuaksime, et ta kindlakäeliselt kõik poliitilised rühmitused ja etnilised äh, rühmitused kaasaks Iraagi valitsusse ja administratsiooni ja sellepärast oli mul ka selle punkti üle nii hea meel. minu arvates oli see üheks põhjuseks, miks äh, mõned inimesed äh, pöördusid äh, äärmuslaste poole ja nüüd on tõesti tähtis, et hakatakse rakendama kõike seda, mis meie resolutsioonis kirjas. suur tänu, härra Jaar ja nüüd saab sõna härra Brio, teda pole aga kohal ja sellepärast saab sõna kolleeg Kelly. Eh, Firstly, I think it's a pity that we didn't have austatud kolleegid, kõigepealt äh, on muidugi kahju, et meil lõpphääletusel ei olnud nimelist hääletust, äh, sellepärast et äh, siis oleks olnud selge, et enamik selle koja liikmeid mõistavad igasuguse reservatsioonita hukka islamiriigi tegevuse. üks kõige brutaalsemaid liikumisi või rühmitusi, kui nii võib öelda, mida maailm on üldse näinud ja eriti praegusel hetkel, kui nii paljud riigid on liikunud edasi inimõiguste kaitsel ja austamisel, näeme me Äh, islamiriigi tegevust, äh, inimeste peade maharaiumist, äh, naisi kingitakse sõduritele, sunniabielud ja nii edasi. tegemist on niivõrd igiaegse tegevusega ja me peame selle, sellegipoolest hukka mõistma. me peame kasutama kõiki meetmeid, mis võimalik, et tagada, et sellised tegevused juuritakse tuleviku tarvis ajaloost välja, aitäh! suur tänu teile, härra Kelly! tänase istungi protokoll